Tšetši äh, raport kriminaalmenetluses raames kahtlustavate või süüdistatavate laste menetlikkuse, menetluslikud tagatised ja annan proua raportöörile kohe sõna. suur tänu, suur tänu juhataja ja tänan ka volinik Jurovat. kõigepealt ma tahaksin avaldada tänu komisjonile ja komisjonile, ma tahan tänada ka äh, variraportööre me oleme teinud väga hästi ja tulemuslikult koostööd. kodanikuõiguste komisjon võttis vastu täna arutusel oleva teksti ja kõik see on suunatud sellele, et tagada lastele menetlusega tagatised, kui neid lapsi äh, kahtlustatakse või süüdistatakse kriminaalmenetlusel ja on vaja sellist mehhanismi, mis oleks riikideülene tegemist on väga raske teemaga, meil on olnud mitmeid tehnilisi kohtumisi, äh, mis toimusid enne seda, kui me saavutasime äh, kokkuleppe ja konsensuse, mida me täna teile tutvustame. kui me räägime kriminaalmenetluse raames kahtlustatavatest süüdistavatest lastest, siis äh, tuleb mainida, on mitmeid menetlusi, mis on vastu võetud erinevates liikmesriikides ja mis suuresti erinevad üksteisest ja seetõttu on saabunud hetk sisse viia niisugused miinimum ühised normid, mis oleks vastu võetud kõikides liikmesriikides. eelkõige on meie soov kaitsta lapsi ja noori vastavalt äh, põhiõiguste harta artikkel kakskümmend neli kohaselt ja tagada miinimumstandardid Äh, erinevate menetluste raames, äh, millele nimetatud isikud on allutatud. on vaja ka kaitsetagatusi, eh, mis on täiskasvanutele, neid tuleb kohandada ka alaealistele lisaks nendele täiendavatele tagasid, taga, tagatistele. direktiiv näeb ette äh, kaitseabi, kuid seda tuleks rohkem rõhutada ja tuleb leida äh, põhjalikumad lahendused. ei tohi piirduda ainult kaitseabiga, tuleb rääkida ka õigusabist, vajadusel ka tehnilisest abist, mida osutada alaealistele äh, kriminaalmenetluse raames on mitmeid erandeid ette nähtud, kuid neid erandeid tuleb võimaldada ainult juhtumipõhiste hindamiste alusel. lisaks sellele äh, kogu see menetlus peab toimuma kaitsja juuresolekul ja kogu selle menetluse käigus tuleb lastele tagada ka õigusabi. teine oluline küsimus on äh, seotud nõudega liikmesriikidele äh, tagada individuaalne hindamine ja seda juhtumipõhiselt, äh, et välja selgitada konkreetsed juhtumid, millega alaealine on seotud ja see hindamine peab leidma aset enne kohtuotsuse väljakuulutamist ja karistuse määramist äh, kõikide menetlusse kaasatud osapooltele, kohtunikele, prokuröridele, äh, politseinikele tuleb tagada erikoolitus eesmärgiga äh, tagada alaealiste õiguste kaitse. Äh, kinnipidamine, eriti eelvangistus, peaks olema viimane abinõud, mida kasutada, kui teisi alternatiive ei ole ja sellisel juhul äh, tuleb alaealisi hoida kinnipidamisasutustes lahus täiskasvanutest. esimest korda on sisse viidud laste lahushoidmine täiskasvanutest kinnipidamisasutustest ja seda äh, nõuet tuleks täita kõikjal Euroopa Liidus ja see oleks veel üks lisatagatis äh, alaealistele õigusemõistmise. suur tänu. Madam President, honorable members, ladies and gentlemen äh, proua Jorova, lugupeetud juhataja, äh, parlamendiliikme, te hääletate selle direktiivi äh, teksti üle, äh, mis käsitleb kriminaalmenetluse raames kahtlustatud või süüdistatud laste menetluslikke tagatisi. see on oluline, kuna see annab teatud konkreetsed õigused lastele, kes on äh, kaasatud kriminaalmenetluse ja tagab üleüldise kaitse kogu menetluse käigus lapsed on eriti haavatavad kriminaalmenetluses, kuna nad on äh, ebaküpsed, äh, noored, ligi üks miljonit last Euroopa Liidus äh, arvestuslikult puutub kokku kohtunike või politseinikega igal aastal ja neile tuleb tagada kõige kõrgemal tasemel kaitse. direktiiv kujutab endast olulist sammu Euroopa Liidus õigusruumi loomisel praegu kehtivad Euroopa Liidus väga suured erinevused äh, menetluslike tagatiste kohaldamisel lastele. väga mõningatel juhtudel äh, selle katse ei ole piisav äh, võrreldes tunnustatud rahvusvaheliste normidega. direktiiv, kui see vastu võetakse, märkimisväärselt tugevdab menetluslikke tagatisi lastele, kes äh, on seotud kriminaalmenetlusega ja kogu menetluse käigus. lisaks sellele direktiiv aitab kaasa ka äh, alaealiste õigussüsteemi äh, tulemuslikuks edasiarendamisel, tagades õiglase kohtumõistmise äh, alaealistele kriminaalmenetluse käigus ja aitab ära hoida äh, alaealiste äh, õigusrikkumisi ning tagada suurema sotsiaalse õigluse. ma tänan raportööri proua Tšinitši selle märkimisväärse töö eest ja isiklikult pühendumise eest selle teemale, mis tegi kokkuleppe saavutamise selle direktiivi üle võimalikuks pärast pikki raskeid läbirääkimisi. läbirääkimiste tulemus äh, sündis äh, tasakaalustatud tekst, mis kinnitab põhiõiguste harta artikli kakskümmend neli antud õigusi, et alati tuleb äh, esmaseks pidada lapse parimaid huvisid. lapsed saavad kasu ka sellest, kui kaitse abistab neid ka raskete süütegude või keeruliste äh, Äh, juhtumite puhul äh, vabaduskaotust ei saa kasutada äh, karistusena, kui last ei ole kaitsja abistanud vähemalt kohtus asja kuulamisele. lapsed saavad kasutada ka teisi kaitsetagatisi, näiteks oma vanemate abi või teiste asjakohaste täiskasvanute abi, neil on samuti õigus eraelu puutumatusele ja sealhulgas ka äh, Äh, kinnisel istungil kohtumõistmisele. lisaks sellele lastel on õigus ka individuaalsele hindamisele, kindlustamaks, et nende konkreetsed vajadused kaitse sotsiaalse lõimumise jaoks on täiel määral arvesse võetud. lõpetuseks, komisjon on väga rahul, et tekstis nähakse ette ka see, et lapsed tuleb hoida politsei kinnipidamisasutustes ja eelvangistuses täiskasvanustest lahus, välja arvatud juhtudel, kui see ei ole las-, lapse parimates huvides. direktiiv saadab väga tugeva signaali selle kohta, et Euroopa Liit hoolitseb oma laste eest, sest need on kõige haavatavamad isikud kriminaalmenetluses ja seetõttu ma igati kutsun teid üles hääletama selle direktiivi poolt, tänan. Merci, madame, nous allons suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel ja kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna härra Tsaki. suur tänu, kõigepealt tahaksin ma õnnitleda proua Genitšit tehtud töö eest ja aitäh selle koostöö eest. rahvapartei nimel on mul väga hea meel, et meil on direktiiv, mis on vastuvõetav nii parlamendile kui ka liikmesriikidele läbirääkimiste käigus oli väga oluline, et direktiiv oleks paindlik ja ülevõetav ja seda me suutsime teha ja homme saame hääletada teksti osas, mis pakub tõelised kaitsemeetmed ähm, alaealistele. meie jaoks oli oluline, et seadusandlus äh, oleks ka reaalsusele vastupidav läbirääkimiste käigus oli väga oluline õiguskaitsele põhimõttelise küsimusena on mõistetav, et kõigil peaks olema äh, õigus kaitsjale, sest lapsed, isegi täiskasvanud ei mõista seda olukorda, aga teatud olukordades e, ei ole see vastuvõetav aga, ja, ja teatud juhtudel võib isegi lapse õigusi kahjustada. vanglakaristus tohiks ainult viimase lahendusena määrata ja alaealised peaksid olema kinnipidamisasutuses äh, täiskasvanutest eraldi. kriminaalmenetlus äh, võib äh, stigmatiseerida lapsi ja nende lõimumist ühiskonda takistada, seega peame olema väga ettevaatlikud selliseid lahendusi kasutades ja ma olen kindel, et see direktiiv need eesmärgid täidab. suur tänu ja järgmisena härra Lopes Aguilar sotsiaaldemokraatide nimel poolteist minutit suur tänu, proua president, proua volinik, me räägime siin täiskogul äh, direktiivist, mis on äärmiselt suure tähtsusega see äh, on seotud menetlustagatiste paketiga äh, ning äh, konkreetselt on meil kõne all alaealised, nad moodustavad kaksteist protsenti süüdistatavatest või kahtlustatavatest. seetõttu peab Euroopa Parlament sellele küsimusele ka tõsist tähelepanu pöörama väga oluline on tagada individuaalne lähenemine igale juhtumile, tagada kaitse ning õigusabi. eeluurimisvangistus peaks olema tõepoolest viimane vahend, mida kasutada. samas äh, meditsiinilised uuringud on laste puhul eriti olulised ning äh, Äh, see pakett, mis puudutab menetlustagatisi, äh, on väga õige suunitlusega. Äh, see tagab ka põhiõiguste harta nõuete täitmise kui me räägime inimeste põhiõigustest, siis loomulikult tuleb lähtuda proportsionaalsusest, sellest, mis on tõe, tegelikult vajalik igasugune võimu kuritarvitamine on tegelikult türannia märk. ECR-i nimel härra Tšambaski, palun. suur tänu, juhataja. lugupeetud volinik, head kolleegid, ma sooviksin äh, õnnitleda proua Kinitsit ja kõiki variraportööre, kes äh, sellel teemal tööd tegid. tegemist on väga olulise valdkonnaga sest Euroopa Liidus on suuri erinevusi selles osas, kuidas laste õigusi tagatakse. circa üks miljon last igal aastal on, äh, puutuvad kokku ähm, äh, kriminaalmenetlusega Äh, ja seetõttu on väga oluline tagada neile vajalik kaitse. Need on kõige haavatavamad isikud meie ühiskonnas, nad vajavad ja on ära teeninud äh, kaitse. me peame uurima väga tähelepanelikult seaduslünke erinevates süsteemides, meil on vaja Euroopa standardeid selleks, et tagada alaealiste õigused Euroopa Liidus. sellepärast on mul väga hea meel et äh, need meetmed äh, kriminaalmenetluse raames kahtlustatavate, süüdistavate laste tarbeks äh, loovad neile paremad tingimused. kaheks minutiks nüüd proua Kriisbeck. suur tänu, head kolleegid, lugupeetud volinik ajal, kus demokraatia õigusriik on saanud mitmeid rünnakuid Euroopa Liidus, on väga oluline, suuta paika panna selle direktiivi osas korraliku kokkuleppe, eriti kuna see puudutab direktiivi, mis äh, on suunatud meie kõige haavatavamate kodanikele, meie lastele. me ei tohi kunagi unustada, et lapsepõlv on elu algus ja lapsed on tulevased täiskasvanud ja meie tulevik. Nende prioritiseerimine sellises tekstis on väga värskendav arvestada, et äh, olukorda on vaja jätkata tööd ja tagada kaitse meie tulevikule sellises olulises küsimuses. tahaksin eriti tervitada tööd, mida on järjekindlalt äh, teinud meie raportöör äh, proua Tšinitši pikkadel kuudel ja tahaksin tänada, et me suutsime saavutada ambitsioonika kokkuleppe kõikide fraktsioonidega ja tagada need menetluse õi-, osalevate laste õigused, mis on väga vajalikud. Nad on vajalikud sellest, et vaatamata põhiõiguste tagamisele Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil äh, õigussüsteem ei ole kohandatud laste vajadustele ja alaealistele ma ei hakka rääkima psühholoogilisest keskkonnast, mis on seotud alaealistega ja nende ülekuulamisega ja oluline on see, et see tekst konkreetselt käsitleks teemasid, et tagada vajalikud kaitsemeetmed lastele, mis oleks kohased nende vajaduste ja eaga neil on vaja, et kogu see protsess oleks nende jaoks mõistetav ja direktiiv on vastavad sätted ette näinud neil on õigus saada infot, neil on vaja saada kohandatud lähenemist, õigust kaitsele ja on vaja ka kinnipidamisele kaaluda teisi alternatiive. ja meil on vaja kõike seda rakendada, aitäh! suur tänu roheliste nimel, proua Lambert nüüd, üks minut suur tänu, juhataja, ka mina tahaksin omalt poolt tänada raportööri selle direktiivi teksti osas, et see on väga selge ja järjekindla lähenemisega. me saavutasime seda, kus erandid on väga piiratud ja juhtumipõhine lähenemine on valdav teatud paindlikkus, mida nõukogu liiga tihti soovis nagu on öeldud, siis tegemist on olulise osaga menetlusõiguste paketist ja äh, me saavutasime siin väga hea lähenemise. liiga tihti on kõige raskem äh, õiguskaitsjale tagada ja minu fraktsioonil on veel mure selles osas, mis puudutab proportsionaalsust artiklis kuus kuus. meile teeb muret see, kuidas seda hakatakse rakendama äh, õigusloomes üle võetud äh, liikmesriikide tasandil aga üldiselt me leiame, et see direktiiv on hea õigusloomeline vahend, mis laste õiguse parendab kogu Euroopa Liidus, aitäh! suur tänu! EFTD nimel härra Pätten, palun, üks minut suur tänu, Ühendkuningriik ei võta seda ettepanekut vastu kahel põhjusel. esiteks, meil on opt-out ja teiseks, kuna meil on juba sala-, sarnased kaitsemeetmed õiguses olemas. šokeeriv on see, et mõnides liikmesriikides põhikaitsemeetmed lastele ei ole tagatud, näiteks õigus olla kohal kohtumõistmisel, õigus kaitsele, õigus äh, et lapsid oleks kinnipidamisasutuses eraldi täiskasvanutest ja et neid saaks külastada nende hooldajad. küsimus tekib, kuidas õigussüsteemid eh, võivad toimida, kui sellised põhikaitse elemendid on tagamata ja loomulikult äh, Euroopa Liidu ideoloogilises doktriinis vastastikuse tunnistamise küsimuses on see olemas, kõikide liikmesriikide õigussüsteemid on võrdsed. ilmselgelt äh, ei vasta see tõele, aga väga hea on näha, et Euroopa Liit on valmis võtma mm, äh, Ühendkuningriigis põhimõtetega sarnaseid järeleproovitud häid lahendusi. aitäh, härra Le Breton, ENF-i nimel palun üks minut suur tänu, proua juhataja. ma eeldan, et karistusõiguses, kriminaalõiguses peab austama suveräänsust ja sellepärast ei suhtu ma positiivselt sellesse direktiivi ettepanekusse, kus ta Euroopa Liidu tasandil lähenemist eelistatakse. Euroopa Liit ei suuda tagatisi pakkuda selgelt. artiklis kuus puudutab ettepanek näiteks seda, et lastel on õigus kaitsjale, aga sellest võib kõrvale kalduda juhul, kui see ei ole proportsionaalne või äh, sobiliku, arvestades äh, olukorda. artiklis kaksteist õigus äh, erikohtlemisele ja eraldihoidmisele võrreldes täiskasvanuga, ka siin on erandid juhul, kui seda ei ole võimalik lahendada vajalikul määral. Euroopa Liit on juba tööstuse ja põllumajanduse Prantsusmaal äh, hävitanud, meie piirid on äh, lõhutud ja nüüd tahetakse meie karistus, meie kriminaalõigust ka hakata lammutama ja meil on juba vajalik lähemised olnud. proua Morvaid ei ole ja seega saab järgmisena sõna proua Metsola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 ja me peame andmast parima, et kaitsta äh, lapsi meie ühiskondades ja selles osas ma eriti toetan äh, eeskirju õiguse kohta teabele, et lapsed oleks teavitatud oma õigustest. on äärmiselt oluline, et lapsed ei jääks meie kriminaalõigussüsteemis tagaplaanile. me peame kaitsma nende laste õigusi ja huvisid ja lapse eh, Euroopa Liit peab tagama lastele ka õigusabi. ma samuti toetan seda, et laste küsitluse eh, ajal eh, see audiovisuaalselt salvestatakse, lapsi tuleb kohelda lastena ja neid tuleb kaitsta see direktiiv kinnitab veel kord üle meie õigusi, Euroopa aluseks on õiguseks ja seetõttu me peaksime toetama seda direktiivi. suur tänu. ja härra Mamikins. suur tänu, äh, juhataja, äh, volinik, kolleegid. on lapsi kes on alla kriminaalvastased, panevad toime kohutavaid kuritegusid, morvasid, röövimisi, vägistamisi, kuid samas neid tuleb kohelda alaealistena äh, nii, nagu menetlus ette näeb. kui me räägime äh, kui ava-, tehakse mingisugune karistusotsus äh, Äh, laste suhtes, kes on juba üle kaheksateist aastase, kuid panid toime selle teo alla kaheksateist aastase, tuleb arvestada kõigi nende äh, eesmärkidega ja nõuetega, kui me räägime siin äh, kaitseabist, individuaalsest hindamisest ja nii edasi. Need, kes puutuvad kokku selliste alaealistega, peavad saama ka erikoolituse, et nad suudaksid täita igas menetluse etapis ette nähtud nõudeid. lõppkokkuvõttes see tähendab seda ka suhet äh, pereliikmetega, äh, kuulumist teatud ringides, äh, ka välismõjusid ja teisi tegureid. vastasel juhul ei ole võimalik saavutada õnnelikku lapsepõlve või noorust, mis loob jälle soodsa pinnase seadusvastaseks käitumiseks meie ühiskonnas õigus õiglasele kohtlemisele on üks põhiõigustest tänan. ja nüüd poolteist minutit proua Zaborska. tänan, juhataja, proua volinik, kolleegid, on hämmastav, kuid Euroopa Liidus ei ole ühtset määratlust õiglase kohtumõistmise kohta laste puhul ja seetõttu, et kohtud äh, seisavad silmitsi ebatäiusliku õigussüsteemiga ja kaksteist protsenti kõikidest süüdimõistetud isikutest on alaealised. Äh, neile tuleb tagada ka kaitse ja abi mitte ainult kohtus, vaid juba politseijaoskonnas ja selline õigus peab olema igati garanteeritud. vastasel juhul äh, jätakse lapsed ilma nende põhiõigustest ühtegi last ei tohi ohverdada keerulisele õigusmenetlusele. ma igati toetan komisjoni ettepanekut, mis minu arvates tugevdab õigusmõistmist ja mit, ei võimalda selle äh, normidest kõrvale hiilida. ma tahaksin õnnitleda ka raportööri nende suurte jõupingutuste eest, tagamaks lastele menetluslikud tagatised äh, kriminaalmenetluses ja sellega ei takistata aga kriminaalvastutust. suur tänu proua Ward saab lõpetuseks sõna üheks minutiks. ma igati toetan seda raportit, mille koostas minu kolleeg Katariin kellega ma koos äh, asutasin äh, parlamentidevahelise interrühma laste õiguste kaitse. iga kodanik, keda kahtlustatakse kuriteos, peab äh, aru saama, milline on kriminaalmenetlus ja peab omama õigust õiglasele kohtumõistmisele. kõikide isikute õigusi tuleb kriminaalprotsessi käigus täita, kuid lapsed on eriti haavatavad ja me peame seda olukorda arvestama. seetõttu mul on hea meel, et selles raportis on kirjas, et alati tuleb eelkõige arvestada lapse parimate huvidega kultuuri- ja hariduskomisjoni liikmena tahan ma rõhutada ka ennetavate meetmete rolli äh, äh, nende laste puhul, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kriminaalmenetlused ja seetõttu rohkem tuleb rõhutada ka mitteformaalsele haridusele, vabatahtlikkusele tööle, osalemisele spordis, sotsiaalses kaasamisprotsessis ja äh, läbi kriminaalsüsteemile, kriminaalsüsteemi läbinud noorte lõimamises äh, see on eriti oluline nende laste puhul, kes äh, on ebaõnnestunud kohustusliku koolisüsteemis suur tänu, proua Voord ja nüüd äh, vaba mikrofoni käigus saab sõna härra Pospišil. Alors je le dis vraiment pas bien, monsieur Pospišil <laughs> vabandust, et ma ei suutnud seda välja öelda. ja, see on sõnam, et vždycky jsem pod-. suur tänu. ma olen tuntud selle puhul, et kui ma olin justiitsminister, siis ma alati toetasin menetluslike kriminaalõiguste ühtlustamist ka Euroopa äh, arreteerimiskäsu puhul ja eriti alaealiste puhul me arvame, et see kohaldamisala on olnud liiga lai. võib-olla komisjon on täheldanud ka seda, et Tšehhi Vabariigis on toimunud selleteemaline arutelu, debatis keskendutud sellele, kuidas kaitsta laste eraelu puutumist, äh, puutumatust ja kui laps on toime pannud raske kuriteo. ehk teisiti, äh, Tšehhi Vabariik ei soovi tekitada sellist olukorda, kui laps on toime pannud raske kuriteo, näiteks mõrva, siis ei soovita jätta see laps anonüümseks, soovitakse teada saada, kes selle kuriteo toime pani ja ma arvan, et meil on liiga lai kohaldamisala εκατομμύριο 86.000 παιδιά βρίσκονται κάθε χρόνο. Tänan juhataja, poolteist miljonit igal aastal lastest puutub kokku äh, õigussüsteemiga, kuid ähm, ainult kuues liikmesriigis on alaealiste prokurör, on meil on vaja alaealiste kohtuid, et tagada ka võrdne õiglaslik kohtumõistmine lastele, mis arvestab laste õigustega, nii nagu on ette nähtud põhiõiguste hartaga ja ÜRO-ga. see tähendab erikoolitust kohtunikele, äh, kaitsjatele, äh, prokuröridele, kõik liikmesriigid peavad tagama alaealistele ka kaitseabi ja õigusabi. eesmärk peaks olema need lapsed taaslõimida ühiskonda ja kaitsta neid ja mitte marginaliseerida või võõrandada neid ühiskonnast Charles Dickens oma Londoni kirjelduses eh, üheksateistkümnenda sajandi kohta ütles, et seda me ei soovi, eh, et kahekümne sajandi Euroopas see korduks. härra Poltšik, tänan juhataja. ka mina tahtsin avaldada toetust selle direktiivi eelnõule ja raportile minu arvates on oluline. tagada mõlemale osapoolele võrdsed võimalused lapsed on praegu halvemas olukorras öö, äh, oma ea tõttu. küsimus on selles kas Euroopas kehtestatud õiguste ühetaolisus on piisav selleks ja siin ma viitan eelkõneleja härra Pospišile. vasta äh,, samas ma mõistan, et väga paljud isikud, kes on kannatanud alaealise poolt sooritatud kuriteo läbi, soovivad, et äh, nii palju kui võimalik oleks teave avalik, et sellega kuidagi piirata alaealiste kuritegevust, kuid see ei ole lihtne lahendus ega ei taga kiireid tulemusi. ja nüüd saab sõna proua Jurova. suur tänu parlamendisaadikud selle arutelu eest, ma võin ainult kokkuvõtteks öelda, et see direktiiv kujutab endast jälle olulist panust äh, katlustatavate ja süüdistatavate laste äh, kaitsel, et luues ühised miinimumnõuded ja need ühised miinimum normid eh, siiani on Euroopa Liidu liikmesriikides puudunud ja see on ka põhjus, eh, miks me pakume välja need ütlustatud eh, eeskirjad. see ettepanek näeb ette erilised tagatised kõige haavatavamatele ja nimelt lastele. nagu te teate, hiljuti võeti vastu direktiiv süütuse presumptsiooni kohta ja viimati vastu võetud Äh, kolme direktiivi ettepaneku hulgas äh, menetluslikud tagatised, äh, nende seast ainult õigusabi direktiiv võetakse vastu. milles me näeme selle ettepaneku peamist lisaväärtust? sellega võetakse kasutusele meetmed, mis teenivad lapse parimaid huvisid, hõlmates selliseid juhtumeid, kui alaealine paneb toime äh, sellise äh, teo, mida ühiskond kriminaalõiguslikult karistab, kuid ühiskond ei tohi äh, jätta see alaealine ilma võimalusest uuesti alustada korralikku elu ja see teenib ka kogu ühiskonna huve. proua Kinnitši, kas te soovite lõpetada nüüd selle arutelu? Grazie, grazie presidente, ringrazio i colleghi. suur tänu suur tänu eh, kõiki kolleege eh, eh, nende sõnavõttude eest ja teatud konkreetsete aspektide täpsustamise eest seoses selle teemaga. ma tahan tänada ka proua Jurovat selle suure tähelepanu eest, mida ta on osutanud nimetatud direktiivile ja kogu töö eest, mida on tehtud komisjonis. homme me hääletame olulistes küsimustes, mis puudutavad äh, kriminaalmenetluses kahtlustatavaid ja süüdistatavaid lapsi. me tahame omalt poolt äh, välja saata sõnumi, äh, et me soovime võrdsust kriminaalmenetluses ja et kõikidele ühiskonnaliikmetele on see võrdsus tagatud kriminaalmenetluses. samas me peame aga arvestama selle konkreetse sihtrühma alaealiste suurt haavatavust ja me tahame äh, sellele kategooriale tagada vajaliku kaitse äh, kõikides erinevates kriminaalmenetluse etappides. ja samas tuleb arvestada äh, ka kõikide teiste osapooltega selles menetluses, kohtunike, prokuröride, äh, politseitöötajatega, tuleb tagada ka erikoolid.